et äh, saadik äh, Miloslav Randstorf äh, suri kahekümne teisel jaanuaril kuuekümne kahe aasta vanuses. Miloslav Randstorf oli alates kahe tuhande kolmandast aastast Euroopa Parlamendi liige, ta kuulus kuue fraktsiooni. härra Randstorf oli tööstus- ja teadusuuringute energeetikakomisjoni aseesimees ning Euronesti delegatsiooni liige ning Euroopa Liidu Ukraina parlamentaarse assotsieerimiskomitee liige Äh, filosoofiadoktor Ransdorf oli äh, tuntud publitsist, kes oli muuhulgas avaldanud raamatuid reformatsiooni ajaloo Karl Marxi ja Ameerika poliitilise kultuuri kohta. Äh, ja ma palun, et te tõuseksite püsti või leinaseisakuks palun võtke istet.